la séance est reprise les autorités compétentes de alustagem jällegi istungiga proua Jeppinger asendab Euroopa Parlamendis härra Dombrovskist alates üheksateistkümnendast märtsist vastavalt kodukorrale. enne volikirjade kinnitamist saab uus saadik osaleda täiesti parlamendi töös ning nautida kõiki parlamendisaadiku õigusi. seni, kuni, kui ta on alla kirjutanud deklaratsioonile, kus ta ütleb, et tal ei ole mingisuguseid äh, huvide konflikte Euroopa Parlamendi saadiku tööga. järgmisena hakkame arust-, äh, arutama